istungjärguga. eilse istungi protokoll ning äh, vastu võetud äh, tekstid on kättesaadavad. kas on kellelgi märkusi selle kohta? ei ole. siis on protokoll sellisel kujul